sõbrad, palun istuge oma kohtadele ja alustame tänase koosolekuga. me tahaksime hakata nüüd päevakorra kohaselt tööd tegema, olete te sellega kõik nõus? tundub, et on nii. Äh, juhataja teadaandeid mul tegelikult äh, ei olegi täna, Äh, mistõttu ärme tegeleme äh, täna teise päevakorrapunktiga, välja arvatud muidugi juhul, kui mõnel saadikul on midagi öelda, aga tundub, et see nii ei ole. päevakorrapunkt number kolm, koosolekute protokollide kinnitamine. meil on kahekümne neljanda septembri koosoleku, kolmeteistkümnenda detsembri koosoleku ja kümnenda jaanuari koosoleku protokollid siin kas need on võimalik kinnitada? tundub, et vastuseisu kinnitamisele ei ole. liigume siis edasi aruande juurde käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta ning kuna me oleme ametiaja lõpule lähenemas, siis käimasolevaid institutsioonide vahelisi läbirääkimisi on päris palju, millega me püüame ühele poole saada. kõigepealt töö ja eraelu tasakaalu teemalised läbirääkimised, siis Euroopa Tööjõuamet, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise teema lisaks veel töötajate kaitse ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest kartsinogeenide või mutageenidega. lisaks sellele on läbirääkimised, mis puudutavad määruse eelnõud, millega tahetakse luua ühtne raamistik üle-euroopaliseks statistikaks. sellega on täna aga ühele poole juba saadud ja tulemus on saavutatud ning lisaks on ka direktiiv, mis puudutab läbipaistvaid ja etteennustatavaid töötingimusi annan sõna raportööridele, kes on juba kohale jõudnud, äh, selleks, et nad saaksid äh, meile lühidalt äh, oma teemasid tutvustada. kõigepealt härra Kaasa, kelle vastutusalas on töö ja eraelu tasakaalu küsimus, palun ja suur aitäh, proua esinaine, ma teen väga lühidalt, viimastel kolmepoolsetel läbirääkimistel töö ja eraelu äh, teemal äh, Äh, öeldi, et äh, liikmesriigid äh, on valmis kahekuulise mitteülekantava perioodiga ähm, vanemapuhkuse hüvitise jaoks ning me pöörduti tagasi komisjoni ettepaneku juurde, kus soovitati liikmesriikidel minna emapuhkuse tasemete juurde Eh, siis eh, räägiti ka vanemapuhkusest ja isapuhkusest eh, ja nende pikkusest ja selle sõltuvusest kvalifikatsioonist ja siis räägiti neljakuulisest vanemapuhkuse teemast ja taheti siduda seda üheaastase tööperioodiga ja siin lisandus ka taotlus, mis oli seotud kümnepäevase äh, vanemapuhkuse perioodiga ja see ettepanek ei tulnud Koreperist. Äh, järgmine äh, triloog leiab aset homme pealelõunal ning loodetavasti on see viimane triloog. ja mul on hea tunne, et me suudame homme kokkuleppele jõuda pooleliolevate teemade koha pealt, mis ei ole nii otsustava tähtsusega. soovige mulle palju edu ja loodetavasti saan ma peale homset teile häid uudiseid tuua. suur aitäh! ma tõesti soovin sulle palju edu ja toetan sind sinu töös nüüd äh, Euroopa Tööjõuamet, äh, raportöör on härra Lennarts, äh, tema on äh, siia nüüd saabunud ka äsja. härra Lennarts, te jõuate tõesti siia vägagi õigel ajal, palun, kas te saaksite meile rääkida lühidalt äh, olukorrast seoses Euroopa Tööjõuametiga seotud läbirääkimistega, kuidas nendega on asjad läinud? suur aitäh, jah, ma äh, arvasin, et ma räägin härra, pärast härra David Kaasat ja seetõttu ma arvasin, et mul on rohkem aega, aga ta tegi nii lühidalt oma ettekande. igal juhul aitäh me hääletasime Euroopa Tööjõuameti osas kahekümnendal novembril. Äh, meil oli äh, tööhõivekomisjonis suur enamus, äh, mille me suutsime saavutada ja ka täiskogul oli suur enamus, kui mandaat küsimuse alla seati. komisjonipoolne pühendumus, nõukogu ja komisjonipoolne pühendumus on ka väga head kõik ja ainult kaheksa tundi pärast mandaadi hääletust leidis aset Austria eesistumise ajal meil esimene triloog ja meil on juba teatud kolmepoolsed kohtumised toimunud, teine ja esimene äh, Äh, Rumeenia eesistumise all oli äh, kaheksandal jaanuaris äh, ja viieteistkümnendal jaanuaril eelmisel nädalal Strasbourgis oli ka üks kohtumine. järgmised kolmepoolsed kohtumised leiavad aset sellel teemal homme õhtul siinsamas Brüsselis niisiis, me teeme tööd väga konstruktiivselt, me liigume edasi päris kiiresti, aga loomulikult teatud küsimusi veel on, mis on ääretult tähtsad äh, seoses Tööjõuametiga, eriti puudutab see reguleerimisala, me oleme sellega teinud edusamme ja me loodame kokkuleppele võrdlemisi kiiresti jõuda, mis puudutab ühiseid äh, inspektsioone, siis äh, Tööjõuamet saab ka seal koordineerija olla, me oleme suuri edusamme saavutanud, arvamuste vahetust debatte vormis, me oleme püüdnud mõista, mida äh, erinevad osapoolsed tahavad äh, ja ma olen kindel, et me saame ka seal edusamme saavutada. on veel teatud küsimusi, mis on lahtiselt veel laual, millega me liigume küll edasi, äh, näiteks ELA ehk Tööameti lepitusfunktsioon, sidusrühmade grupp, kokkulepe ja juhatus, sellega seonduv, eh, nende teemade puhul me ei ole veel kokkulepet eh, saavutanud ja homme me arutame eh, EURES-i rolli Euroopa Tööameti raames artikkel neliteist tööturu häirete küsimuses tuleb arutusele ning ka mittedeklareeritud tööplatvorm tuleb arutusele. kahekümne üheksandaks jaanuariks ja viiendaks veebruariks on ka kaks läbirääkimiste vooru mm, juba ette nähtud tundub, et äh, see ähm, tegevuskava, mis meil on ja ajagraafik, mis meil on, on äh, täiesti äh, hävitav, sest et see kõik toimub nii kiiresti. ja Eh, ma tahaksin eh, öelda, et eh, tööhõivekomisjoni sekretariaadile ma olen suure tänu võlgu kõige selle töö raames, aga kui vaadata neid edusammusid ja konstruktiivset tööd, mis on tehtud, siis loodetavasti me selle teemaga suudame lõpule jõuda selle e mm, tööperioodi jooksul ja see oleks väga heaks uudiseks, see näitab, et meie parlamendina suudame täita need eesmärgid, mis me selle failiga endale paika panime. ma tõesti olen optimistlik, et me suudame selle ametiaja jooksul Mm, edu saavutada, kokkuleppele jõuda ja nii palju siis minu poolt olin, äh, tegin võimalikult lühidalt. Äh, suur aitäh äh, ja edasi on meil sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise teema, härra Balassi siin hetkel ei ole ja keegi teine ka sellel teemal sõna ei soovi, aga me teame, et kolmepoolsed läbirääkimised äh, on sellel teemal juba alanud äh, ja äh, kindlasti me räägime sellest täpsemalt komisjonile. ja järgmisena on töötajate kaitse kokkupuute eest kartsinogeenide ja mutageenidega töökeskkonnas. Mm, meil on siin kolmepoolsed läbirääkimised ette nähtud selleks nädalaks sellel teemal. Laura Agea, teda siin hetkel ei ole aga tema vastutab selle teema eest, meil on lisaks ka veel määruse eelnõu, eh, mis paneb paika ühtse raamistiku Euroopa statistika jaoks ja eh, sellega tegeleti täna. Eh, me jõudsime hea lõpptulemuseni selle toimiku puhul ja me oleme sellega nüüd mitte just formaalselt lõpule jõudnud, aga Eh, siiski põhimõtteliselt eh, eh, selle toimikult on puudu vaid mõned üksikud allkirjad. ja lisaks on meil direktiiv, mis puudutab läbipaistvaid etteennustatavaid töötingimusi ja raportöör on siin härra Kalve Šambon, aga tema on täna pisut haige ja ei saa meile sellest täna rääkida. kuid Äh, ma saan teile öelda, et selle teemaga seoses liigume me ka õiges suunas. ja ma usun, et eesistuja on ka juba aidanud meil äh, konkreetsete tulemusteni selle teemaga äh, jõuda. olles seda nüüd kõike öelnud, tahaksin kogu südamest tervitada siin Rumeenia töö- ja sotsiaalsete õiguste ministrit, härra Budaid. Teie äh, saate nüüd tutvustada oma eesistumisprogrammi meile. palun ärge väga äh, pikalt äh, esialgu rääkige, me tahame teile ka küsimusi esitada ja siis korraldada nii-öelda miniarutelu nendel teemadel, mis kõne alla tulevad. ma loodan, et see sobib teile kõigepealt äh, siis äh, küsimuste-vastuste voorus saavad sõna koordinaatorid erinevatest fraktsioonidest ja siis äh, kõik teised saadikud. niisiis, tere tulemast veel kord teile siia ja ootame põnevusega koostööd teiega Äh, ja tegemist on viimaste intensiivsete kuudega enne valimisi ja see, mida me nende kuude jooksul suudame saavutada, on väga oluline. me peame vaatama, kuidas mobiliseerida Euroopa kodanikke selleks, et nad osaleksid ääretult olulistes äh, valimistes mm, tõenäoliselt on tegemist kõige olulisemate Euroopa valimistega Euroopa valimiste algusest peale, aga palun, sõna on nüüd teil doamnă președintă vă mulțumesc frumos pentru introducere. suur aitäh teile teie sõnavõtu eest. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud. <clears throat> kaksteist aastast pärast Euroopa Liiduga ühinemist. selle aasta esimesest jaanuarist on Rumeenia Euroopa Liidu eesistujariik meie jaoks on see riiklikult tähtis prioriteet. see, et oleme ministrite nõukogu juhatajad, on suurepärane võimalus näidata, kui olulised on meie jaoks Euroopa küsimused ning äh, kinnitada meie usku Euroopa ülesehitusse ning äh, seda projekti tugevdada. Euroopa projekti ühtsuse hoidmine, Euroopa, ähm, Euroopa identiteedi säilitamine on äh, Rumeenia eesistumise keskne idee. meie jaoks, minu jaoks isiklikult on väga suur au tutvustada teile äh, Rumeenia eesistumise eesmärke, rääkides konkreetsemalt tööhõivest ja sotsiaalasjadest ning äh, kõigist äh, sammudest meile soovime astuda esimese kuue kuu jooksul kaks tuhat üheksateist. keskendume oma tegevuses Euroopa kodanikule, oma öö, ähm, murede, kõigi nende murede ja rõõmudega oleme ambitsioonikad, oleme ühtlasi ka realistid sest äh, teame, et äh, Brexitiga seoses ning äh, mõni aeg enne Euroopa Parlamendi valimisi ning võttes arvesse praeguseid olulisi arutelusid, nagu seda on näiteks mitmeaastase finantsraamistiku arutamine, on oluline, et me näitaks üles head tahet ning ähm, soovi äh, võimalikult avatult äh, läbirääkimisi pidada. soovi, loodetavasti suudame saavutada oma tööga kodanike jaoks kätte, käegakatsutavaid tulemusi. palju on räägitud Euroopa tulevikust. loodame, et üheksanda mai tippkohtumine möödub edukalt ning selle abil aidatakse tugevdada kogu Euroopat tulevikku. keskendume oma prioriteedid nelja valdkonda, kõigepealt Euroopa konvergents, teiseks Euroopa julgeolek, kolmandaks kui Euroopa kui roll maailmas ning neljandaks Euroopa ühised väärtused. Euroopa konvergentsi sammas ning ühiste väärtuste samas on loomulikult suur roll tööhõivel eh, ning eh, sotsiaalküsimustel, sest need mõjutavad otseselt meie kodanike igapäevaelu. seega üritame teha kõike selleks, et ka sotsiaalsammas hakataks tõesti kasutama, üritame võimaldada otsest ligipääsu tööturule, lihtsustada eh, vaba liikumist ning soovime Eh, eh, ühtlasi parandada töökohtade kvaliteeti. selleks on oluline, et siseturg toimiks hästi, peame suutma lahendada mitmete liikmesriikide demograafilised probleemid, peame lihtsustama eh, tööjõu liikumist, et suurendada konkurentsivõimet ühisturul. oleme väga mures mm, illegaalse töö ning rikkumiste pärast tööturul. soovime luua sellise organisatsiooni Euroopa tasandil, mis annaks Euroopale lisandväärtuse ning annaks eurooplastele, Euroopa ettevõtetele täieliku ligipääsu vaba eh, liikumise võimalustele ning aitaks paremini eh, suunata tööjõu liikumist. oluline on säilitada ka lähetatud töötajate õigused ja nende perekondade õigused. mis puudutab õigusloomelisi ettepanekuid, siis üritame lõpule viia eh, eh, läbirääkimised Euroopa Parlamendiga Euroopa Tööameti eh, loomiseks. näeme, et mõlema kaasmenetleja seisukohad sarnanevad aina enam selles valdkonnas. praegustel kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, üritatakse leida äh, sarnaseid eesmärke ning ainukesed erinevused on äh, selles, kuidas tulemusteni jõuda. loodetavasti äh, varsti jõuame kokkuleppele, et garanteerida paremini meeste-naiste võrdsed õigused tööturul ning võrdne turu, tööturule ligipääs. Euroopa Tööamet peaks selles osas äh, olema toeks liikmesriikides ja mis puudutab nüüd sotsiaalsüsteeme, siis oleme realistid, üritame edasi liikuda oma läbirääkimistes Euroopa Parlamendiga ning üritame näidata, et teeme tõesti kõik meist oleneva, et äh, enne meie eesistumise lõppu selle teemaga ka valmis saame siin on väga palju väga tundlikke küsimusi paljude liikmesriikide jaoks. kõige olulisem on kaitsta kodanike õigusi. korraldame Bukarestis konverentsi töötajate liikuvuse kohta. soovime ühtlasi garanteerida turvalised töötingimused kõigile kõigil töökohtadel, niisiis äh, äh, turvalisus ja tervis töökohtadel on üks äh, paljudest olulistest punktidest Euroopa tööjõupoliitikas. see on oluline osa meie nägemusest tööturu reguleerimise kohta, et ära hoida võimalikud tõkked ja probleemid, et turg toimiks võimalikult tõhusalt ühtlasi üritame lõpule jõuda läbipaistvate ning kindlate töötingimuste väljatöötamise osas, see peaks suurendama kõigi töötajate tootlikkust. siin on meil selline teema, mille osas nõukogu ja parlamendi seisukohad ei kattu. kuid eh, eesmärk peab olema jõuda sellise tulemuseni, mis äh, aitab ühest küljest kaitsta iga liikmesriigi traditsioone, teisest küljest kaitsta eh, töötajate õigusi. mis puudutab kantserogeenseid ja mutageenseid aineid ja nende kasutamist töökohtadel, siis eh, peame taas korda näitama, kui oluline on meie jaoks kodanike heaolu. praeguse hetkeni on läbi Äh, toimunud läbirääkimised väga koostöövalmis õhkkonnas ning loodetavasti suudame jõuda tulemusteni enne parlamendi tööaja lõppu. ühtlasi äh, soovime äh, edasi jõuda ka uute töövormide osas läbirääkimistel keskendudes töökohtade turvalisusele. teine eesmärk on võrdsete eh, võimaluste loomine meestele ja lastele tööturul, samuti palgalõhe vähendamine ning eh, samuti ka parema tasakaalu saavutamine eh, töö ja eraelu ühendamisel. meeste ja naiste vaheline võrdsus on oluline, oluline ressurss, kui soovime eh, võrdsemaid tingimusi eh, tööturul, soovime, et rohkem naisi jõuaks juhtivatele kohtadele eh, ettevõtetes. et oleks ka seaduslikult võimalik kaitsta võrdseid võimalusi meeste ja naiste vahel. soovime Euroopa Parlamendiga kokku leppida, kokku leppida Eh, töö ja eraelu ühendamise direktiivi osas ning üritame taaskäivitada läbirääkimised ka eh, börsiettevõtete eh, juhatuses olevate meeste ja naiste arvu osas üks olulisemaid äh, meie kohtumisi on EBSCO kohtumine äh, viieteistkümnendal märtsis Brüsselis äh, ning aprillis ju, mm, Bukarestis, juunis Luksemburgis. Bukarestis kohtuvad sotsiaalministrid ning üritame korraldada ka teisi kohtumisi, näiteks üks puudutab äh, alaealiste os-, kaasamine otsuse langetusprotsessidesse Euroopa äh, poliitika väljakujundamisel kuuendal, seitsmendal mail. teiseks äh, näiteks täiskasvanute pädevuse parandamine tööturul kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal mail teine kõrgetasemeline konverents äh, puudutab äh, meeste ja naiste vahelist äh, võrdsust kolmekümnendal, kolmekümne esimesel mail ning Istanbuli konventsiooni perspektiivid, uus horisont ning paradigma muutus otsuse langetajatele, mis toimuvad neljandast kuuenda juunini. oleme optimistid. loodame, et meie eesistumisega jõuame kodanikele käegakatsutavate tulemusteni. see on võimalik siis, kui liikmesriigid ka meid toetavad ja teised institutsioonid samuti. suur aitäh teile tähelepanu eest ning olen loomulikult valmis vastama teie küsimustele ning ootan teid kõiki eh, Rumeenias selle aasta vältel ning kui lubate, tahaksin rääkida äh, sellest, äh, äh, mida iga valdkonnaga täpselt ette võtta tahame, kõigepealt siis Euroopa Tööhõiveamet. eesistumine toetab seda ning soovime neist läbi, neil läbirääkimistel osaleda. meie jaoks on need äärmiselt suure tähtsusega. meie jaoks on hea see, et paljude kaas, äh, teiste äh, kaasmenetlejate seisukohad on sarnased, vaid mõned vaidluskohad on jäänud, loodame äh, jõuda mandaadini eesistumise lõpuks. mis puudutab sotsiaalset julgeolekut, siis on see äärmiselt oluline nõukogu jaoks. selle eesmärgiks on lihtsustada töötajate vaba liikumist, kasutades sotsiaalsüsteemide koordineerimist Eh, ning eh, kaasotsustajatel on sama eesmärk, seega üritame teha kõik endast olenevat, jõuda tulemusteni enne seda, kui parlament oma töö lõpetab aprillis. direktiiv, mis puudutab töö ja eraelu ühildamise direktiivi, siis eh, homsel kolmepoolsetel läbirääkimistel kindlasti jõuame poliitilise kokkuleppeni. see on äärmiselt oluline teema äh, Eh, kõigi töötajate ja lapsevanemate jaoks. samuti turvalised töötingimused. Eh, sel teemal on Austria eesistumise ajal toimunud juba kolm läbirääkimiste vooru, me igast kavatseme tõhusat tööd jätkata oma eesistumise ajal. mõlemad institutsioonid pakuvad eh, lahendusi, et jõuda adekvaatse lahenduseni. leiame, et äh, meie sotsiaalpartnerite kaasamine on äärmiselt oluline, soovime, et säilitataks kõigi sotsiaalpartnerite autonoomia, nagu sellega on nii paljudes liikmesriikides. nüüd kantserogeensed ja mutageensed ained töökohtadel. alustasime kolmepoolseid läbirääkimisi kuueteistkümnendal jaanuaril ning loodame läbirääkimised lõpetada enne eesistumise lõpetamist. ning mis äh, Äh, globaliseerumisega kohanemise fondi finantseerimine, selles osas on üsnagi kiiresti Austria eesistumise ajal edasi liigutud ning äh, meie eesistumine jätkab austerlaste tehtud tööd ning üritame märtsis jõuda äh, enam-vähem rahuldava tulemuseni. Yes. ja suur aitäh Äh, tegemist äh, on täitsa ambitsioonika nimekirjaga ja me tõesti püüame omalt poolt äh, teha kõik selleks, et teie saaksite nii palju eesmärke täita kui vähegi võimalik ja meie samamoodi. olles seda nüüd öelnud, siis liigume edasi esimese kõnelejate vooru juurde, kus saavad sõna koordinaatorid ja siis teised saadikud kõigepealt annan sõna Rahvapartei nimel härra Kaasale, sõna on teil. suur aitäh, austatud esinaine ja suur aitäh, härra minister, selle ettekande eest. soovin teile eh, palju edu eesistumisperioodiks. tegemist on väga olulise ajahetkega, sellepärast et tegemist on viimase eesistumisega enne selle ametiaja lõppu. ja tõesti, meil on palju olulisi faile, mis on jõudnud nüüd kriitilisse eh, järku ja seetõttu meil on tõesti vaja eh, eesistujapoolset toetust. Eh, näiteks ka kartsinogeenide teema, tööjaamet, nagu te mainisite, töö ja eraelu tasakaal äh,, Eh, need on kõik väga olulised teemad, see viimane võib-olla ei ole teie kõige eh, olulisem eh, prioriteet, aga no hea küll. Austria panustas väga ka sellesse direktiivi ning meie oleme tõesti praegu jõudnud otsustavasse faasi ning seda momentumit me peame püüdma säilitada ja seda selleks, et oleks võimalik need läbirääkimised lõpule viia. võib-olla äh, te mäletate ja teate, et see direktiiv mõjutab väga suuresti Euroopa kodanike elu, aga äh, seda eriti just siis, äh, kui tööstus liigub paindlikumate töövormide suunas. ja sellist üleminekut peab toetama erinevate tööaja vormidega, mis aitavad perekondasid ja loodame, et äh, see hoog, äh, mis meil praegu sees on, äh, säilib. minu konkreetne küsimus puudutab ESF-i ja EGF-i. Ähm, ma olen väga pettunud ähm, olukorraga mõlema teema puhul, kuna nõukogu positsioon puudub praegusel hetkel ja mõlemad on väga olulised failid. meie raportöör kindlasti räägib sellest veidi hiljem ka mina tahtsin teada, milline on praegune olukord, kuidas oleks võimalik leida lahendus eh, sellele eh, tupikseisule, kus nõukogul ei ole mingit positsiooni, see ei ole üldsegi mitte kena olukord. Need olid minupoolsed küsimused. aitäh, härra Kaasa. nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide koordinaator proua Jongeerius, palun suur aitäh, austatud esinaine ja suur aitäh teile, härra minister, siia tulemast äh, ning meile rääkimast sellest, äh, mida meil veel teha tuleb. ja ma pean ütlema, et äh, mulle tegelikult meeldib kombinatsioon realistlikust ja ambitsioonikast lähenemisest, sellepärast et seda on meil vaja kui me tahame äh, lõpule jõuda nende oluliste teemadega, mis praegu veel lahtiselt laual on. suur aitäh, et äh, te ei ole mitte ainult realistlik, vaid ka ambitsioonikas äh, nende kolmepoolsete läbirääkimiste lõpuleviimisel mul on ka väga hea meel selle üle, et te rõhutasite konvergentsi vajadust Euroopa Liidus ma äh, olen teiega ühel meelel, meil on vaja rohkem sotsiaalset ja majanduslikku ühtsust üle kogu Euroopa Liidu ja seda on vaja kiiresti. EDF-i ja ESF-i küsimused äh, on seotud ka tegelikult konvergentsi ja ühtsusega ja seetõttu olen ma väga huvitatud äh, nendest vastustest, mille te annate minu kolleegi David Kaasa küsimustele ma tahaksin ka öelda, et mul on hea meel selle üle, et te rääkisite äh, ELAH äh, loomisest äh, kui ühest oma prioriteedist. ma ei taha siin äh, sekkuda olemasolevate käivastesse kolmepoolsetesse läbirääkimistesse, seda ma tean, et äh, sellesse on juba väga palju äh, häid inimesi kaasatud, aga ma tahan öelda siinkohal siiski seda, et minu arvates selle ELA asukoht ei ole kõige olulisem prioriteet oluline on see projekt käima saada ning äh, Äh, selle asukoha küsimusega saab ka hiljem tegeleda. aga töötajate ärakasutamise vastane võitlus üle kogu Euroopa Liidu on ääretult oluline teema ja ma arvan, et me oleme selles osas ühel meelel ning minu jaoks on äh, ärakasutamise vastu võitlemine, ka töötajate õiguste eest võitlemine, see on väga oluline teema ja äh, töö ja eraelu ühildamine ei ole võib-olla teie prioriteetide hulgas küll, aga kui teie olete ambitsioonikad ja minu kolleeg on ambitsioonikas ja, ja kui õnnestub homme kolmepoolsed lõpule viia, siis see oleks kindlasti väga hea ja eh, samamoodi oleks hea, kui suudetaks lõpule viia eh, etteennustatavad ja läbipaistvad töötingimused. Eh, see oleks hea nii naistel kui meestele, kes Euroopa Liidus tööd teevad. näiteks vaadakem kas või tervishoiusektoris töötavaid naisi, kellel on paindlikud töölepingud, ma arvan, et neil on vaja teatud kindlust, et nad saaksid tagada töö ja eraelu ühil-, tamise võimaluse, aga inimväärsed töötingimused on samamoodi väga tähtis teema, eriti just tervishoiusektoris töötavatele inimestele. ma loodan ka, et me suudame saavutada edusamme ka mutageenide ja kartsinogeenide direktiivi küsimuses, sest see võimaldaks töötajatel teha tööd ohutus äh, töökeskkonnas ning vananeda äh, tervena. ning lõpetuseks tahaksin ka öelda, et kui tõesti äh, te jõuate lõpule Euroopa või kui te jõudsite täna hommikul Euroopa statistika küsimusega lõpule, siis äh, te saate ühe asja juba maha tõmmata oma ambitsioonikast nimekirjast ja seetõttu kiidan teid selle eest, et need läbirääkimised olete suutnud eduka lõpule viia, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna ECR-i äh, koordinaator proua McIntyre, sõna on teil. Thank you, chair and. aitäh. ja suur tänu, minister, et te täna meie juurde olete tulnud. Te võtsite eesistumise üle eriti kiirel ajal. loomulikult on teie peaministril, aga endise parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmena eh, mingi ülevaade sellest, kuidas asjad siin toimivad ja kuidas ka seadusandjad koostööd teevad? Teie prioriteedid katavad põhimõtteliselt kõike ja me kuulsime ka teistelt koordinaatoritelt siin, et kõik rõhutavad samuti kõike, aga tegelikult sean mina küsimuse alla selle, kas kõike saab esikohale seada. minu jaoks on esikohal hea seadusloome. minu fraktsioon on alati võidelnud parema õigusloome eest ja see on meie jaoks väga oluline nii et äh, minu küsimus, ma arvan, ongi see, kui kindel te olete selles, et äh, kaasseadusandjad saavad meie kodanikele luua kvaliteetset, kvaliteetseid õigusakte, mis oleksid tõepoolest koha peal, kohalikul tasandil tõhusal ja kas te olete minuga nõus, et on olulisem, et me saaksime äh, hea, head seadusaktid, mitte lihtsalt mingisugused seadusaktid? aitäh! ja annan nüüd sõna Yana Toomile ALDE fraktsioonist, palun. suur tänu ja aitäh ka teie esitluse eest. meie koordinaator on paraku haige, nii et ma asendan teda. ALDE tunnustab seda, et prioriteetide hulka kuulub töö ja eraelu tasakaal me peaksime võtma kõik meetmed selleks, et tagama selle lõpule viimine, et me tagaksime soolise võrdõiguslikkuse tööturul. minu äh, fraktsioon kutsub üles toimima ka nii, et äh, Euroopa Tööjõuametiga jõutaks lõpule ja läbipaistvate ja prognoositavate töötingimustega samuti selle ametiaja lõpuks. liikuvuse lihtsustamine ja ja tõkete eemaldamine liikuvusega seoses on samuti väga olulised ja seoses ähm, sotsiaalkindlusega, selle toimikuga, see peaks samuti olema eesmärk äh, see õigusakt vastu võtta, peaksime keskenduma menetluste lihtsustamisele eriti sotsiaalkindluse valdkonnas. aga samas palume Rumeenia eesistujal ka kiirendada uute oskuste toimikud ja jätkata selliste algatustega, mis parema, paremat haridust töötavad, toetavad, sealhulgas ka digitaalseid oskusi, elukestev õpe, oskuste uuendamine, uute oskuste õppimine just, mis puudutab kodanikke, kes on halvemas äh, olukorras, see kõik on meie jaoks väga oluline ja lõpuks äh, avaldab ALDE kahetsust, et diskrimineerimisdirektiiv on endiselt äh, blokeeritud, me kutsume üles komisjoni ja nõukogu pragmaatilist lahendust leidma ja me loodame, et teie saate selles osas midagi ette võtta, liikmesriigid peaksid suurendama jõupingutusi ka ini-, ka puudega inimeste kaasamiseks tööturul, eemaldades äh, õigusandlikke tõkkeid, luues et luua stiimuleid tööandjatele, aitäh! Uh, then... suur tänu! nüüd saab kuue ja NGL, NGL-i nimel sõna, mulle tundub, et kedagi täna siin nende poolt kohal ei ole. nii et liigume edasi roheliste juurde, nii et eh, proua Jean Lambert, palun. suur tänu eh, mina tahaksin tammu, samuti tervitada eesistujariiki Rumeeniat, kuna tundub, et eh, väikesed liikmesriigid, kes eesistujariigina toimivad, tegelikult toovadki kõige paremaid tulemusi ja teie esitluses te esitasite meile sellise kaheosalise eesistujariigi kava, kõigepealt õigusandlik kava ja pärast seda on selline periood, kus eh, toimuvad valimised tundub, et üks teemasid, mis neid kahte poolt osaldavad, on vaba liikumine. me teeme praegu tööd sotsiaalkindluse toimiku, äh, toimikuga, mina olen seal üks variraportööridest. mulle pakub huvi see, kuna mina olen ise Ühendkuningriigist, et äh, me ütleme, et vaba liikumine, liikumisvabadus on toonud meie riigile palju äh, abi, see on toetanud meie majandust ja meie enda kodanikud on samuti kolinud mujale Euroopa Liidus, kuna see on ikkagi vastastikune eh, mõlemapoolne liikumine, aga vahel eh, esitatakse seda kui sellist ida ja lääne vahelist eh, pinget, pinget, pingelist olukorda, nii et kuidas teie lähenete sellele oma eesistumise ajal, kas te saaksite aidata edendada sellist ühtset arusaama, et see on kõik Euroopa Liidu huvides ja tegu ei ole mingite üksikute riikidega, kes lõikavad kasu teiste riikide arvelt, nii et ma oleksin huvitatud sellest, kuidas teie arvate, et teie eesistumine saaks sellist üldist arusaama parandada? ja samuti tahaksime tõstatada küsimuse, mis on seotud oskuste, oskustega. komisjon on teinud väga palju tööd selle nimel, kuidas seostatakse kliimamuutusi ja nii edasi, nii et ja kuidas kliimamuutused muudavad eh, töömaailma ja kas ka seda käsitletakse teie töökavas? aitäh! EFTD, neid täna siin kohal ei ole, EFT. ehk siis läheme edasi ENF-i juurde, keda samuti paistab, ei ole täna kohal seega Läheme teise küsimuste vooru juurde, mille Pavel, palun. suur aitäh, austatud esinaine, tere tulemast teile, härra minister, siia Euroopa Parlamenti, mul on väga hea meel teid siin tervitada ja ma tahaksin tänada teid selle eh, ettekande eest, mis tutvustas Rumeenia eesistumise prioriteete, tegemist on eh, esimese eesistumisega Rumeenia jaoks, eh, esimese eesistumisega Äh, mis on meie jaoks midagi, mille üle me saame uhkust äh, tunda isegi kui me äh, realistlikuks jääme, peame olema ambitsioonikad, sellepärast et meie eesistumine on võrdlemisi lühike ja toimikuid on ikkagi päris palju Te rääkisite Euroopa sotsiaalõiguste sambast, tegemist on meie jaoks prioriteediga, Maria Joaod hetkel siin saalis ei ole, aga ma tahaksin tänada teid selle eest, et te ka eh, selle samba prioriteetseks on, prioriteediks olete võtnud, sest et pärast viite aastat eh, tööd peame me Euroopa Parlamendis näitama eh, selgeid tulemusi ja teie ambitsioon näitab, et see on ka võimalik, te rääkisite ka ühtekuuluvusest ja konvergentsist, see ministeerium, mida teie juhatate ning eh, eh, tööhõivekomisjon Äh, tegelevad mõlemad sotsiaalse õigluse küsimusega. Rumeenias meil on vaja sotsiaalset õiglust ning need teemad, äh, mida te prioriteetidena välja tõite, aitavad kaasa sellele, et kogu Euroopa Liidus äh, oleks rohkem sotsiaalset õigust, õiglust. Jean Lamberts, ma pean ütlema, et Rumeenia ei ole väike riik. kui vaadata elaniku arvu, siis on see seitsmendal kohal ja kui Suurbritannia lahkub, oleme me suuruselt kuuendal kohal, aga kahjuks kahjuks äh, majandus äh, samal pulgal ei ole, äh, sest et paljud Rumeenia kodanikud, isegi lausa neli miljonit umbes, elavad välismaal, enamjaolt teistes Euroopa Liidu riikides. võib-olla te saaksite rääkida, milliseid meetmeid te kavatsete ette näha selleks, et me neid inimesi saaksime julgustada taas kodumaale pöörduma. me loodame seda, et see on võimalik, sest et Rumeenias on töökäsi vaja ma räägin siinkohal töökohtadest, millest te olete rääkinud äh, koos minister Indo Teroga, meil on vaja rumeenlasi nende töökohtade jaoks, meil on vaja tööjõudu kodumaal. veel kord, äh, palju õnne esistumise puhul ja palju edu ka Äh, ja teil on äh, tegelikult vaid umbes viis nädalat, mille, mille ajal te saate läbirääkimisi pidada, komisjon on öelnud, et äh, pärast veebruari enam läbirääkimisi ei toimu. ehk siis tegemist on tõesti väga lühikese perioodiga, palju edu kõigeks! suur tänu! tänan, esimees, tere tulemast härra ministrile! nagu kõik teisedki, soovin ka mina teile palju edu nii teie kui meie kõigi jaoks, Euroopa kodanike jaoks on teie edu väga oluline. nagu seda ütles ka meie juhataja, oluline on kaasata meie kodanikke ja oluline on ka, et äh, nad teaks, et Euroopal on selge sotsiaalne suund ning sotsiaalsammas peab olema meie prioriteet. nagu koordinaator äh, võtsime vastu suure enamusega Euroopa Pluss programmi, see reguleerib meie tegevust ka sotsiaalküsimustes kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, see on kodanike jaoks väga oluline, see mõjutab positiivselt meie haridussüsteemi ja olen täiesti veendunud, et see kindlasti parandab sotsiaalset kaasatust, sotsiaalset osalust äh, ka vaesemate inimeste jaoks äh, ja annab palju võimalusi kõigis eas inimestele. Need on, see on väga kooskõlas teie prioriteetidega, kõik see, mida te mainisite, äh, tööhõive, sotsiaalküsimuste, sotsiaalsamba kohta, demograafia probleemide kohta, Hispaanias on see väga tõsine probleem, <clears throat> nagu ka maapiirkondade tühjaks jäämine. sellega seoses ei ole sugugi juhuslik, et Euroopa Parlament ja meie komisjon on kokku leppinud kõigi fraktsioonidega, et esitada ettepanekut Euroopa Sotsiaalfondi kohta, oleme seda teinud, võin seda vist kõigi fraktsioonide nimel öelda, sest leiame, et see on väga prioriteetne ning peame üritama välja töötada võimalikult hea projekti järgnevateks aastateks ning seda juba selle parlamendi koosseisu tööaja jooksul. seega soovime eh, eh, teada, et mida arvab teie eesistumine sellest raportist, mis, eh, millist tähelepanu see teile te, sellele pöörate ning paluksin, et te alustaksite läbirääkimistega. see oleks hea sõnum meie kodanikele, meie oleme oma töö teinud ning võin teile öelda, et kui nii üldisele kokkuleppele suutsime jõuda, siis sellepärast, et äh, saime aru, et peame maksimalismist äh, hoiduma ning üritama jõuda tasakaalustatud äh, tulemusteni, mida kõik poliitilised jõud saaksid toetada. aitäh teile! suur tänu, annan sõna edasi. Merci, madame la president. proua Morin-Chartier tere tulemast, härra minister. palju edu teile selle eesistumise ajaks. Teil on väga palju tööd, väga äh, rasked ülesanded ees, teil on kuus kuud aega ja väga suured väljakutsed ees. esimene probleem, millega tuleks hakkama saada, on viimased läbirääkimised Brexiti teemal, teame, kui keerulised need on oleme väga palju tööd teinud sotsiaalküsimuste üle Euroopas. Teie olete nüüd see, kellel on äh, vastutus lõpule viia need tekstid, millega oleme meie praeguseks tööd teinud. seega soovime, et te kogu oma jõu ja otsustavuse paneksitesse nende läbirääkimiste lõpetamisse. Need on äärmiselt olulised ja meie äh, jaoks väga tähtsad. teine suur väljakutse on äh, see, et Euroopa kodanikud peavad tundma, et Euroopa töötab nende jaoks. seega on oluline lähendada Euroopat meie kodanikele ning äh, neile üt-, tuleb öelda seda eelkõige just enne, eriti enne äh, valimisi, teile langeb väga suur vastutus, te pole üksi, me oleme kõik teiega. Rumeenia on äh, noor riik, riik, väga tähtis riik ning äh, te olete esimest korda eesistujad ning peate näitama, et Euroopa äh, kaitse, Euroopa väärtuste kaitse on äh, Euroopa uue parlamendi nurgakivi. see on väga tähtis, sest kogu järgmine parlamendi töö, kogu järgmine mandaat sõltub eh, just sellest, eh, ma eh, usaldan teid, aga ärge seda unustage ning kolmas punkt, mille juurde sooviksin tagasi tulla. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid ütlesid, mõned punktid on minu jaoks olulised. Te rääkisite meeste ja naiste vahelisest võrdsusest ja sellest, et te soovite, sooviksite kaotada ära kaotada meeste ja naiste vahelise palgalõhe, kui te seda kuue kuuga suudate, siis mina lähen Rumeeniasse elama. sooviksin teile öelda, et peale eh, palgalõhe keskenduge ka naiste karjääri küsimusele ja tahaksin seda rõhutada, sest eh, Jean Lambert rääkis sellest väga hästi, rääkis uutest pädevustest teame, et äh, töökohtade püramiidis äh, kaob ära viisteist äh, protsenti töökohtadest, mis nõuavad väheseid oskusi ja ning tihtipeale on just need naiste töökohad. nii et kui te ei, ühest küljest ei, kui ühest küljest ei tunnistada naiste pädevusi, oskusi, vähest mobiilsust äh, äh, turul, siis äh, kokkuvõttes tähendab see seda, et naised, rohkem naisi oleks juhtivatel kohtadel, tuleb uusi oskusi ja teadmisi anda kõigi töötajate käeulatusse, eriti puudutab see just naisi, sest see on naiste jaoks eriti raske probleem. see ei puuduta lihtsalt meeste-naiste vahelist võrdsust see puudutab ka seda, et naised jäävad vaesemaks ning see on poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne probleem. ning sellepärast mina sooviksin, et nende eh, sammude eh, hulgas, mida kavatsete askutada, keskenduksite eriti just sellele. To... suur tänu, härra Šogor, palun Vă mulțumesc, stimate domnul ministru, și eu vă urez mult succes la această scurtă perioadă de două luni, cum am zis. soovin teile palju edu selle eesistumise ajal. see tegelikult kestab ju ainult kaks kuud, kaks kuud on tõelisi, tõelist läbirääkimise aega. mina tahaksin rääkida transpordisektorist, sest äh, selles valdkonnas töötavad kümned tuhanded inimesed, eriti perifeersetest piirkondadest. mobiilsuspakett Äh, on paljude meelest äh, Ida-Euroopa juhtide vastu koostatud. Äh, pärast kaht katset lükkas transpordikomisjon tagasi taas kaks kolmest raportist. Euroopa Komisjon ütles korduvalt, et ei ole võimalik ühtegi ettepanekut eraldi vastu võtta, neid tuleb paketina käsitleda. palun lubage et te ja hoiate seda küsimust üleval ka edaspidi nõukogus. Uh... suur tänu. annan sõna härra Claude Brulale uh,. suur tänu uh,, proua minister väga oluline on see, et te keskendute kodanikkonnale oma eesistumise ajal, sest tundub, et Eh, need ei ole enam kellegi jaoks olulised, sest tundub, et eh, vaja on leida lepitust Euroopa institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel. arvan, et selles küsimuses ainus võimalus on eh, reageerida kodanikele, vastata neile, võtta arvesse nende äh, muresid ja vajadusi ning sotsiaalküsimused on just äh, sellepärast äh, kõige lähemad, kõige olulisemad kõigi kodanike jaoks. et te rääkisite nagu kahest eri asjast, ambitsioonist ja reaalsusest. ma tahaksin öelda, kui lubate, et realism ongi see, et kui ollakse ambitsioonikas, võttes arvesse, millised väljakutsed meie ees praegu seisavad. ning kaks olulist äh, punkti veel. see on väga demokraatlik küsimus. meil on esindusdemokraatia siin, aga see toimib ainult siis, kui seda täiendatakse sotsiaalsed äh, vahendite meetmete abil. Äh, nii ametiühingud kui tööandjad on osa sellest ja ma tahaksin teada, kas te võtate kasutusele äh, meetmed, äh, mis on suunatud sotsiaalpartneritele, kes ähm, aitavad konkreetseid vastuseid välja kujundada meie jaoks. ning teine element on see, mille osas äh, olen, millega oleme tegelenud proua juhataja, mina ise see puudutab kat-, kantserogeenseid ja mutageenseid aineid töökohtadel ma räägin konkreetselt, mida on olemas konkreetsemate inimeste jaoks kui nende tervis. E, e, et inimesed saaks öelda, et nad ei kaota oma elu ja tervist, kui nad tööle lähevad. nii et e, seega see on täiesti kooskõlas teie, teie loosungitega, räägitakse kaitsvast Euroopast, nüüd on meil konkreetne võimalus näidata, et Euroopa Liit suudab kaitsta ning arvan, et on vaja olla äh, ambitsioonikad, aga kolm, läbirääkimistel oleks tore, kui me jõuaks nüüd äh, nende teemadega teiega koos äh, ühele poole. ma arvan, et meil on ühised eesmärgid. arvan, et peaksite tegelema selliste küsimustega oma eesistumise ajal, peaksite tegelema äh, ka ehm, vaadates eh, tulevikku eh, ning sellega seoses ei tohiks eh, kantserogeensete, mutageensete ainete küsimus ei tohi lihtsalt olla üks suletud teema, vaid see peab ehm, olema aktuaalne ka tulevikus, sest neid aineid tuleb aina juurde, me saame aina rohkem teada selliseid fakte et paljudest neist ainetest eh, omavad sellist mõju, mida neil eelmisel eh,, mida neil minevikus ei olnud, aitäh! Thank you uh...! suur aitäh, Terri Randke Roheliste nimel, palun! Danke, Frau Vorsitzende und danke. suur aitäh, austatud esinaine, suur aitäh, härra minister, teile siia tulemast äh, ja sellest põhjaliku ülevaatuse eest Rumeenia eesistumiskavasse. mina tahaksin äh, ühest konkreetsest teemast äh, täpsemalt rääkida ja teie arvamust kuulda. see puudutab lasterahade indekseerimist see on teema, mis on väga aktuaalne paljudes riikides, ka minu koduriigis Saksamaal ja see on väga ohtlik äh, debatt, minu kolleeg Jean Lambert juba rääkis sellest, Euroopa riigid mängitakse nii-öelda teineteise vastu, äh, äh, ühiskonnad lähevad vastuollu, siin on väga kuum arutelu lasterahade küsimuses, Ühendkuningriigis me ju nägime seda, mis Brexiti aruteludega aset leidis, väga Euroopa vastane debatt tuli sealt välja ja me tegelikult räägime siinkohal Euroopa Liidu põhiväärtusest, kõikide kodanike võrdsest kohtlemisest ka toetuste maksmisel, sõltumata sellest, millisest liikmesriigist nad tulevad, ma tahaksingi teada, mida Rumeenia eesistujana tahab teha sellest küsim-, selles küsimuses, lihtsalt asjadele omasoodu kulgeda, laske, lasta ei ole lahendus, seda me nägime Ühendkuningriigi näitel juba ja me peame tegelema indekseerimisküsimusega, mida teie kavatsete sellega seoses teha, eh, selleks, et tagada ühtsus, eh, selleks, et eh, kõik liikmesriigid ei hakkaks oma mingeid seadusi paika panema siin vallas, tegemist on mm, olukorraga, mis võib lõppeda sellega, et Euroopas on pilt väga vastuoluline lõppude lõpuks ja ma tahaksingi teada, millised on teie plaanid sellega seoses ja mida te kavatsete ette võtta, aitäh! suur aitäh, viimasena saab sõna härra Kukan, palun, sõna on teil. aitäh, proua juhataja, härra minister, tere tulemast meie komisjoni mis puudutab teie esimest eesistumist, kõik tuletavad teile meelde, et see saab olema raske, keeruline ja väga oluline. see on tõsi, ja mina lisaksin veel, et see on teie jaoks suurepärane võimalus. Te saate näidata, et te olete head, te saate näidata eh, oma oskusi, nii et kasutage seda palun ära ja saate vaigistada kõik need kriitilised hääled, kes eh, kahtlevad selles, et Rumeenia võiks olla tõhus eesistuja, nii et edu teile kindlasti tahaksin äh, mainida ka seda, et teie koostööd selle komisjoniga hinnataks kõrgelt. ma lugesin huviga teie eesistumise kava ja teie keskendumist tööjõu liikuvusele, mis on äh, väga selline vastuoluline teema Euroopas, aga sellegipoolest on see meie äh, vabaduste aluseks. üks väga konkreetne küsimus lühidalt mis puudutab Euroopa Tööjõuametit. Te mainisite seda juba oma esitluses. mina mõistan seda nii, et eesistujariik kavatseb jõuda kokkuleppele, et luua uus amet, Euroopa Tööjõuamet ja oma kavas te ütlete, et koos liikmesriikidega uurib eesistujariik võimalusi, kuidas kõige paremini ähm, selle, selle ameti kohustused ja äh, õigused paika panna. ja sellel algatusel võib olla, sellega võib olla võimalik liikuvuseeskirjad paika panna äh, seoses äh, liikuvate mobiilsete töötajate ja ettevõtetega, aga sellegipoolest me tahaksime teada, kuidas te tegelete just asukoha valikuga. ja Slovakkia huvides ma loodan, et te tõlgendate minu küsimust õigesti. suur tänu teie märkuste eest ja küsimuste eest ja ma annan nüüd sõna eh, tagasi eh, ministrile. Te kuulsite mida parlamendisaadikud ütlesid, nii et eh, kokkuvõtlikult eh, nad on väga lootusrikkad. et teil on ees väga palju tööd ja teil on selleks väga vähe aega. annan aga sõna teile selleks, et te saaksite üritada anda küsimustele või enamikule küsimustele vähemalt vastused, nii et me oleme väga lootusrikkad, palun, sõna on teil doamnă președintă. Mulțumesc. suur aitäh, austatud esinaine. tahaksin tänada ka teid, austatud parlamendisaadikud, nende küsimuste eest ma püüan äh, nüüd äh, üksteise järel nendele küsimustele vastata, küsimusi oli tõesti väga palju, ma võin teile äh, kinnitada kohe praegu ära seda, et ma olen valmis vastama mis tahes küsimustele Äh, need teemad, äh, äh, mille peale me oleme siin mõelnud, on kõik väga olulised. me mõtlesime nendele teemadele, kui me Rumeenia eesistumisplaane paika panime ja me küsisime endalt, kuidas oleks võimalik kõike paremini neid asju ellu rakendada, kuidas oleks võimalik toetada seda, mis võiks Euroopa Liidule lisandväärtust järgneva kuue kuu jooksul anda kõige olulisem teema ja sellega me tegelikult ka alustasime. ja äh, kõige olulisem siis on see, et Rumeenia oma rolli nõukogu eesistujana niimoodi mõistaks, et ta saaks aru, et meil on tõesti võimalus äh, Euroopa väärtusi toetada ning näidata, et me neisse tõeliselt ka usume. me teeme kõik selleks, et olla osalised Euroopa Liidu väärtuste toetamises. ma olen rahul sellega, et ka need küsimused, mille te esitasite, lähevad samasse suunda vähemalt niimoodi ma sain sellest kõigest aru, te võib-olla hakkate mulle vastu vaidlema nüüd, aga, aga see oli minu arusaam. Te ütlesite, et te tahate äh, toetada meid selleks, et me selle lühikese ajaga nii tõhusalt kui võimalik kõik need toimikud eduka lõpuni viiksime. Äh, härra Kaasa küsimus. me äh, panime paika oma prioriteedid väga tõsimeelselt Äh, kui rääkida töö ja eraelu äh, ühildamise küsimusest, siis see on tõesti meie jaoks prioriteediks me püüame äh, leida lahenduse selleks, et saaks tagada kõikidele töötajatele võrdsed õigused ja me teeme kõik selleks, et see toimik lõpule viidaks. Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa globaliseerumisega kohaldumise fond, te küsisite minu arvamust äh, sellega seoses. Äh, õnneks on mul siin Brüsselis esinduse juures, aga ka ministeeriumis kodus väga hea läbirääkimismeeskond äh, ja nõukogus me teeme kõik selle nimel, et selle teemaga edusamme saavutada. palun lubage mul siin natukene täpsemalt asju selgitada Äh, ma olen sotsiaalvaldkonnas juba pikka aega ähm, äh, siin sotsiaalvaldkonnas töötanud, ma töötan selles valdkonnas juba alates aastast üheksakümmend viis ja äh, ma loodan, et te näete minus partnerit, kes mõistab väga hästi seda, Äh, kes mõistab, mida tähendavad puuetega inimeste õigused, halvemas olukorras olevate inimeste õigused, laste õigused, töövõtjate õigused äh, ja seda sõltumata nende sotsiaalsest taustast. Euroopa Tööjõuamet küsimus oli ka selle kohta. meie teeme tööd selle nimel, et läbirääkimised lõpule viia selle toimiku küsimuses ja seda mõtlesin juba ka varasemalt meil on erinevaid äh, punkte, kus läbirääkimised juba lõpule jõudnud, on mõningaid üksikuid äh, punkte veel, mis on lahtised ja selle kõige taustal äh, püüame me vaadata, milline oleks valikumenetlus, mis ei mõjutaks seda õigusakti. aga kõigepealt me peame mm, selle ameti paika panema ja siis, alles siis saame me rääkida selle ameti asukohast meie leiame, et eesseisvad äh, kolmepoolsed kohtumised äh, annavad parema äh, pildi sellest kõigest, me tõesti püüame tagada lisandväärtust, sõltumata sellest, milliste teemadega me parasjagu tegeleme. ja Teie kolleegidena olete väga head läbirääkimispartnerid äh, ja te teate ja tunnete neid toimikuid läbi ja lõhki. Te ütlesite, et me oleme ambitsioonikad, jah, see on ka äh, tõsi, sest et meil valikut tegelikult ei ole, meil on väga vähe aega ja me peame äh, teiega tegema koostööd selleks, et me need äh, toimikud äh, õnneliku lõpuni saaksime viia. Te ütlesite ka, et need teemad on väga olulised kõikide Euroopa kodanike jaoks äh, ja äh, seda arvame ka meie mis puudutab äh, lastetoetuste indekseerimist, siis selle kohta kõlas ka üks küsimus. Rumeenia eesistujana teeb tööd äh, siseturu tugevdamise nimel ja me, me tahame äh, tagada, et oleksid konkreetsed põhimõtted, mis tooksid lisandväärtust kõikidele liikmesriikidele. Euroopa seadusandlusest kinnipidamine on sellega seoses väga oluline. tegelikult on juba olemas mehhanismid, mis lähevad tööle siis, kui seadustest kinni ei peeta, meil on sanktsioonid sanktsioonid ja sanktsioonimenetlused, mis selles valdkonnas väga tõhusalt ka toimivad juba. härra Lambert, teie küsimus mobiilsuse kohta. me uurime, millised võiksid olla lahendused siin valdkonnas aga määrus kaheksa kaheksa kolm sisaldab konkreetseid menetlusi selleks, et mobiilsust oleks võimalik ellu rakendada, kasutada ja me püüame eh, nii palju edusamme saavutada kui võimalik sellega seoses. me teame, et see toimik on juba väga pikka aega olnud arutelude keskmeks ja see kõik on väga keeruline teema. ma korraks vaatan siin oma märkmeid. Măsuri naționale Da, ne gândim că așa... Kolleeg Pavel küsis riiklike meenete, meetmete kohta Rumeenia töötajate küsimuses, jah, teil on õigus, kahjuks on miljonid ja miljonid Rumeenia töötajad välis, töötajad välismaal töötamas ja nemad ei loo Rumeenia jaoks lisandväärtust. meil on üks seadus Äh, peaminister on teinud äh, koostööd äh, mm, ametiasutustega ja, ja muude üksustega mm, Rumeenias selleks, et teha tööd rumeenlaste tagasimeelitamiseks Rumeeniasse. me peame veel üht-teist ära tegema selles vallas, ähm, aga võib-olla praegu ei ole õige hetk selle teema arutamiseks, aga Rumeenial on sellekohane kava täiesti olemas. sotsiaalne Euroopa järgmiseks Euroopa väärtused on väga olulised, seda me juba rõhutasime. Rumeenia kui eesistujariigi eesmärgiks on äh, tagada see, et äh, kodanikud oleksid meie tähelepanu keskpunktis. meie äh, tulemused peaksid töötama selle nimel, et inimeste elusid parandada ja me võitleme selle nimel, et see tõesti nii ka oleks. palgalõhe naiste ja meeste vahel äh, siin võin tuua teile ühe näite Rumeeniast. Rumeenias on erisused umbes viis koma kaks protsenti ja Euroopas on keskmine sarnane väärtus kuusteist protsenti. meil on väga hea eh, programm valitsusel, eh, mis tagab juurdepääsu investeerimisfondile, selle programmi nimi on Startup Nation nelikümmend seitse protsenti nendest, kellel on olnud juurdepääs sellele fondile, on olnud naised, Startup Nation on siis ilmselgelt väga hea projekt, oluline projekt ja see on Rumeenia majandustegevuse keskmeks ja me püüame seda programmi mm, rõhutada ja selle tähtsust rõhutada ka triloogidel ja erinevatel aruteludel, mis meil ees on ja äh, ma tahaksin, proua esinaine, siin ka öelda seda, et äh, äh, väga oluline on siin läbirääkimisi pidada, ma rääkisin sellest ka naiste õiguste komisjonis ja meie oleme selleks alati valmis, meie oleme teile alati kättesaadavad, kui te tahate konstruktiivseid arutelusid pidada. isegi siis, kui aega on väga vähe, oleme meie, meie valmis siiski erinevatel teemadel teiega rääkima. sellega seoses nõukogu järeldused võitluses äh, palgalõhega on väga olulised ja me kindlasti tegeleme ka selle teemaga. ja nüüd äh, tervishoiuvaldkond jah, äh, tervishoiuvaldkond äh, on Euroopa kodanike jaoks väga oluline ja Euroopa kodanike tervis on omakorda meie jaoks tähtis. ja meie usume, et äh, lahendus on välja kujunemas seoses direktiiviga, mis puudutab kartsinogeene ja mutageene ja loodetavasti suudame me sellega võimalikult kiiresti ühele poole saada ning et me teeme seda võimalikult tõhusalt ja korrektselt äh, Euroopa kodanike hüvanguks. ma usun ja loodan, et oma vastustega äh, suutsime teile näidata äh, seda, mida me teha kavatseme ka koostöös teiega selle kuue kuu jooksul. juhul, kui teil veel küsimusi peaks olema mm, või kui ma mõnele küsimusele ei vastanud, siis palun andke sellest märku. kokkuvõttel tahaksin öelda, et me oleme äh, teie jaoks kättesaadavad, me teeme tööd äh, ka nõukogus äh, väga usaldusväärsete inimestega ja seda nii Brüsselis kui ka Bukarestis, aitäh! For... suur tänu, härra minister, selles, et te üritasite meie küsimustele vastata ja selle eest, et ambitsioonikus ja tahe on teil olemas selleks, et me saaksime võimalikult paljuga lõpule jõuda meie kavas. enne seda, kui me alustame eh, kampaaniaga, valimiskampaaniaga. me kindlasti kasutame ära seda võimalust, et ütlesite, et te olete valmis vastama ka muudele küsimustele, mis meil võivad tekkida. ja loodetavasti jätkub meievaheline hea suhtlus. me teeme kindlasti endast parima selleks, et töötada koos nendel kolmepoolsetel läbirääkimistel selle nimel, et me eurooplastele tulemusi näidata saaksime, eriti silmas pidades valimiskampaaniat. nii et suur tänu, et meie juurde tulite ja te olete oodatud tagasi, aitäh! üks hetk. mul läks üks asi meelest ära. ma ei vastanud ühele küsimusele, see puudutas mobiilsuspaketti. meie jaoks on see pakett väga oluline kuid peame ka kooskõlastama kolleegidega Transpordiministeeriumist, kuid teeme nendega koostööd, et vaadata, eh, kuidas rahastusküsimusi kõige paremini lahendada. suur, suur tänu, nii et eh, vastuse sai ka viimane kolleeg. nii et suur tänu ja tulge tagasi have our voting session, but we'll uh... alustame ka hääletusega, aga natuke hiljem alustame täpselt kell neli, selleks et kõik liikmed ja saadikud jõuaksid kohale, nii et üheksaminutine paus praegu. ja alustame siis kell neli täpselt

okei okay,, friends, then we start. no nii, alustame hääletamisega. ja kõigepealt arvamuse projekt, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Liidu üldeelarvega. alustame lõige viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse A, kes on poolt, vastu, kontrollime. muudatusettepanek kaks. hääletamine on alanud. hääletus on suletud viisteist poolt, kakskümmend kolm vastu. tagasi lükatud. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viies muudatusettepanek poolt, vastu, vastu võetud kuues poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu. kontrollime. seitsmes muudatusettepanek. lihtsalt, et sada protsenti kindlad olla. hääletus on suletud jah, vastu võetud kolmkümmend kuus aga käed tuleb kõrgele tõsta. nüüd nimeline hääletus kogu, eh, kogu arvamuse kohta. hääletamine on avatud ja hääletus on suletud. nelikümmend poolt ja kaks vastu. suur tänu eh, proua Harkinile, raportöörile. Läheme edasi teise arvamuse projekti juurde, samuti kolleeg Harkinilt ja see puudutab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskust. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kontrollime muudatusettepanek kaks, hääletus on avatud ja suletud. vastu võetud kakskümmend neli poolthäält ja üheksateist oli vastuhääli. edasi muudatusettepanek neli. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kuues muudatusettepanek, hääletamine on avatud. hääletus on lõppenud. suuline muudatusettepanek oli see. kolmkümmend poolthäält, kaksteist vastuhäält, kaks null. ja kaks hääletasid, olid erapooletud. nüüd kaheksa A lõige. hääletus on alanud. hääletamine. mille poolt me hääletame? kaheksa A muudatusettepanek seitse nii et võib tõsta ka lihtsalt kätega märku anda, poolt, vastu võetud. ja nüüd hääletame nimeliselt arvamuse äh,, muudetud arvamuse projekti üle. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolthäält, kolm vastu ja kaks erapooletut liigume edasi. eelarvele heakskiidu andmine, mis puudutab Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi Eurofond. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja üheksas muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek. aga see endiselt kehtib. niisiis muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu vastu võetud. kümnes lõige. kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja hääletame muudetud arvamuse projekti üle. nimeline hääletus. hääletus on lõppenud ja vastu võetud nelikümmend kaks poolt, üks vastu ja kaks erapooletut. nüüd liigume edasi Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarve. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmas poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek kolm. avan hääletuse sulgen hääletuse. rahvaparteis hääletab üks üle liia. niisiis kakskümmend viis poolt, kakskümmend vastu ja keegi erapooletu ei ole, nii et vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek neli. poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, viies poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, et äh, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viis, muudatusettepanek üheksa kes on poolt, vastu, eh, vastu võetud. kümnes muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, eh, vastu võetud. muudatusettepanek, mis on esitatud suuliselt, see võeti tagasi härra Messerichilt. nii et liigume edasi kaheteistkümnes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seitse jääb ära, jääb välja. muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksas muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ma vabandan tagasi lükatud siiski niisiis, nimeline hääletus. avatud ja suletud. niisiis, vastu võetud, suur tänu. järgmiseks Euroopa koolitusfond ja alustame lõikest üks. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kaks, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kuues poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde, mis on nüüd avatud. hääletus on lõppenud. ja neljakümne kahe poolthäälega vastu võetud, kaks vastuhäält ja kaks erapooletut. nii et, et täname raportööri. ja nüüd jõuame eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu ametid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve, mis puudutab tulemuslikkust, finantsjuhtimist ja kontrolli. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuues poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja hääletame kogu arvamuse projekti üle. nimeline hääletus, nagu tavaliselt, hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud, nelikümmend kaks poolthäält, üks vastuhääl ja kaks erapooletut. seega hääletamine on lõppenud ja järgmine kord läheb mul paremini, mu hääl tugevam ja äh, teeme võimalikult kiiresti. Yeah. You are all aware that we have kõik on teadlikud sellest, et meil on veel üks päevakorrapunkt. ja selleks on see, et komisjon annab meile ülevaate nendest küsimustest, mis on meie jaoks väga olulised. delegeeritud määrust käsitlevad nad. ja mul oleks väga hea meel, kui te jääksite ja seda kuuleksite. ja annan nüüd sõna komisjonile. Teil on sõna, palun. Yes, yes, madam uh, eh, uh, eh, Sukova uh,, eh, we are waiting. jah, me ootame Um... Uh, suur tänu ja annan sõna kohe teile, palun. And... Uh, suur tänu, juhataja ja kõik head komisjoni liikmed, tahaksin esitleda kõigepealt ülevaadet oma esitlusest. annan ülevaate lõikete eh, neljakümne esimesest artiklist, millega volitatakse komisjoni võtma vastu delegeeritud õigusakte selleks, et eh, lihtsustatud kuluvõimalusi vastu võtta, mida liikmesriigid saaksid kasutada. ma selgitan, eh, mida see volitamine täpselt endast, endast kujutab ja selgitan ka artiklit neliteist selgitan seda, kuida-, millised on, milline on olukord praegu, milliseid kulusid kaetakse, milliste liikmesriikide puhul ja milline, eh, mida see muudatus endast kujutab. kõigepealt eh, artikkel neliteist lõige üks praegusest määrusest annab komisjonile õiguse dele-, eh, komisjonile õiguse ühikuhindade standardiseeritud või lihtsustatud kuluvõimalusi Eh, kehtestada. praeguseni oleme me eh, ühikuhinnad on standardiseeritud astmikud ja ühekordsed maksed vastu võtnud ja metodol-, metoodika on komisjon ja liikmesriigid ühiselt välja arendanud. see artikkel annab suurema õiguskindluse liikmesriikidele ja nende pädevatele asutustele see on oluline komisjoni ja liikmesriikide raamatupidamistava jaoks ja võimalik on katta rohkem ja suuremat hulka tegevusi, mis eh, põhinevad liikmesriikide esitatud arvutustel. mõned aastad tagasi eh, eh, toimis kõrgetasemeline kohtumine ja otsustati, et selliseid võimalusi, lihtsustatud kuluvõimalusi tuleks kasutada rohkem. osade liikmesriikide puhul on need juba vastu võetud, me oleme kasutanud kõike kättesaadavat teavet ja statistikat. üks nendest on juba vastu võetud. kasutame Eurostati andmeid, aga ka erinevaid uuringuid ja selle delegeeritud määrusega loome me veel kolm koostöövõimalust, mida eh, saab Euroopa Liidu tasandil kasutada. ja tahaksin rõhutada, et komisjon on endale võtnud eh, eh, poliitilise kohustuse liikmesriike toetada, kes soovivad neid kasutusele võtta ja eesmärgiks on viiskümmend protsenti sotsiaalfondist katta nende lihtsustatud kuluvõimalustega kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani ja praegu läheb sellega väga hästi. meil on seitse liikmesriiki, kes eh, neid lihtsustatud kuluvõimalusi esitavad ja Euroopa Liit on välja töötanud kolm erinevat Euroopa Liidu tasandi lihtsustatud kuluvõimalust ja neid selgitan ma järgmisel slaidil. delegeeritud määruses on ainult neli artiklit aga selle määruse eh, sisu on tegelikult lisades, meil on iga liikmesriigi jaoks üks eh, lisa ja kui liikmesriigid lisanduvad, siis me teeme uue lisa. Eh, kui mingid andmed seal muutuvad, siis me lisame, muudame sedasama lisa. seal on toodud näitajad, mõõtühikud ja võimalus, et kui liikmesriigid soovivad, siis on võimalik eh, summasid eh, korrigeerida ja esitada uusi andmeid. milline on olukord praeguseni? delegeeritud määrus võeti vastu juba mõnda aega tagasi, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, seda on muudetud viis korda ja kaheksateist liikmesriiki on sellega kaetud. üks eh, Eh, üks lihtsustatud kuluvõimalus on juba olemas, see puudutab haridust, see on seotud haridusega, praegune muudatus, mida me soovime sisse viia, eh, sellega oleks võimalik eh, kümmet mil-, miljardit rakendada, mida saab nende lihtsustatud kuluvõimalustega katta ja kuues muudatus, väike ülevaade sellest meil on uus liikmesriik, kes liitub ülejäänud kaheksateistkümnega, nii et kokku oleks neid liikmesriike siis üheksateist, kuna Bulgaaria on samuti ettepaneku teinud kasutada lihtsustatud kuluvõimalust just väljaõppes ja hariduse valdkonnas. praegu on Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Austria, Rumeenia, Küpros ja Horvaatia need riigid, kes on, kelle kohta meil lisad on olemas ja Euroopa Liidu tasandil on äh, vastav võimalus äh, olemas äh, seoses haridusega töötute, töötutele väljaõppe pakkumisega. Bulgaaria puhul tähendab see väljaõpet, see põhineb tulemustel. Tšehhi on selge liider siin, neil on kolmkümmend kaks kolmkümmend kaks eh, kulu ja Tšehhi on esitanud taotlused ka lisanduvateks, lihtsustavateks, lihtsustatud kuluvõimalusteks nende kasutamiseks. Slovakkial on uus ühiku hind vastastikuse õppe toetamiseks õpetajate puhul ja äh, koolitund, lisanduvate koolitundide jaoks. ja ühiku, äh, ühiku hinnad Austria puhul on äh, baashariduse pakkumiseks, isiklikuks nõustamiseks. ja Rumeenia puhul on meil kaks ühikuhinda. üks neist on kutseõppeks ja samuti eh, ka eh, töö, töö otsimistoetusteks. Eh, sellega, seda oli keeruline läbi rääkida, aga lõpuks see õnnestus. Küprose puhul on meil uus ühiku hind kutsehariduse ja õppe jaoks. Horvaatia puhul uus ühikuhind, mis lisati nende lisale ja seal eh, on väljaõpet puudutatud eh, tööhõivet ja, ja reisikulusid osalejatele. Euroopa Liidu tasandil käsitletakse haridust, seda on uuendatud. Eh, viiendas muudatuses, mis sisse viidi, me kasutame Eurostati andmeid, mis meile on kättesaadavad aga selle muudatusega tõime sisse ka Kreeka, kelle kohta eelmises juunis, kui me eelmise muudatusettepaneku, muudatuse sisse viisime, ei olnud meil piisavalt andmeid ja liikmesriikide soovile vastates lisasime ka selgitused selle kohta, kuidas osaajaga kutseharidus ja, kutseharidust ja õpet sinna kaasata nüüd uus, uued Euroopa Liidu tasandi lihtsustatud kuluvõimalused, neid võivad kasutada kõik liikmesriigid ja kõik pädevad asutused. see sai inspiratsiooni eh, sellest, selle rühma palvest, et me teeksime nendega rohkem tööd, nende lihtsustatud kuluvõimalustega rohkem tööd. see tegevus võttis aega, aga pidime kasut-, kas-, koguma kogu teavet erinevatest eh, tööjõu andmebaasidest, eh, kasutasime ka BS-i ärimudeli uuringuid eh, ja kutsehariduse uuringuid ja sellega jõudsimegi meie lihtsustatud kuluvõimalustele, kuluvõimalusteni, mis, millega toetatakse erinevaid väljaõppevõimalusi meil on kolm ala, mida kaetakse nende uute kuluvõimalustega, kõigepealt eh, väljaõpe töötutele, eh, nõuandeteenused ja ka tööturul osalevatele inimestele pakutav väljaõpe. piirkondlikul tasandil on võimalik taotleda osades liikmesriikides eh, lisaabi, kus kulud on erinevad. nii et piirkondlik indeks puudutab selliseid riike nagu Belgia, Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania ja Ühendkuningriik Eh, see põhineb Eurostati andmetel, mis käsitleb eh, piirkondlikke erinevusi. ja oluline on see, et me ei luba liikmesriikidele valikuliselt eh, neid lihtsustatud kuluvõimalusi rakendada, Euroopa Liidu tasandi kuluvõimalusi või siis nende riiklikke kuluvõimalusi. me võtame vastu vaid selliseid, me lepime vaid seda, sellega, kui liikmesriigid kasutavad eh, kõiki lihtsustatud kuluvõimalusi, mis nende jaoks on eh, kättesaadavad, kuna see on, sellega on võimalik paremini hinnata kulusid, meil on rohkem teavet riiklikul tasandil, eh, palju vähem võrreldavat teavet on, on saadaval Euroopa Liidu tasandil. ja liikmesriigid saavad kasutada endiselt seda Euroopa Liidu tasandi lihtsustatud kuluvõimalusi, kui nad on selleks, kui nad selleks kvalifitseeruvad ja kui nad on valmis seda tegema. praegu teeme me juba tööd seitsmenda muudatusega ja me võtame selle vastu enne veebruari keskpaika, meil on erinevad liikmesriigid või mitmed liikmesriigid, kes ootavad äh, Eh, uute lihtsustatud kuluvõimaluste vastuvõtmist, kes soovivad seda riiklikul tasandil kasutada, nii et ma loodan, et pärast veebruari keskpaika on mul uuesti võimalus siia tulla ja esitada uut delegeeritud määrust, et meil oleks võimalik seda õigeaegselt teha ja et liikmesriigid saaksid lihtsustatud kuluvõimalusi oma maksetel komisjonile kasutada, aitäh! Thank you uh,. There are very few suur aitäh, siin on väga vähe saadikuid äh, järel, aga võib-olla need, kes on siia veel jäänud, tahaksid mingeid küsimusi küsida, härra Dejan, ei? härra Pirinski, jah, teil on küsimus, suur aitäh, proua esinaine. kõigepealt tahaksin te tervitada seda ettekannet, sellepärast et see tegeleb teemaga mida on pikalt arutatud, nimelt küsimus, kuidas äh, lihtsustatud kuluvõimalused äh, laiemalt arutlusele võtta, äh, kuidas neid paremini ära kasutada ja loomulikult teatud finantsjuhtimine ja majanduslike rahade hea ärakasutamine Euroopa Liidus on sellega seotud ja ma tahaksingi küsida eh, sellega seoses eh, seda, et vaatamata sellele, mida te ütlesite, teame me, et paljudel juhtumitel on liikmesriigid olnud eh, kõhklevad lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel ja seda erinevatel põhjustel ma olen kindel, et te olete kaalunud erinevaid äh, probleemikohti äh,, kõhklusi ja selle põhjal, mida te rääkisite, usun ma, et äh, siit võis välja lugeda seda, et te olete selle kõige peale natukene ka mõelnud, aga võib-olla saaksite rääkida rohkem sellest äh,, kuidas oleks võimalik seda võimalust paremini ära kasutada äh, mis saab olla väga suureks kasuks nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidu äh, huvisid silmas pidades. Te mainisite ka, et äh, kui Euroopa Liidu tasandi SEO-sid äh, silmas pidada, siis te olete kasutanud Eurostati andmeid, siis mina tahaksin mainida midagi, mis täna hommikul aset leidis meie esinaise proua Ulskogi eh, taktikepi all, nimelt eh, suudeti lõpule viia kolmepoolsed läbirääkimised nõukoguga määruse küsimuses, mis puudutavad eh, Euroopa statistilise süsteemi reformi, sotsiaalsete statistilise andmete küsimuses. ja üks viimaseid küsimusi, mis arutluse all oli, oli see, mil määral ametid Euroopa Liidu süsteemi sees saavad kasutada äh, riiklike statistikaametite andmeid ning ka see äh, lepiti kokku, et Eurostat võib äh, parenduste tegemisel süsteemi kaasata ka riiklikke asutusi ja võib-olla oleks mõistlik Eurostatiga koostööd teha ja näidata, kus äh, oleks võimalik äh, saada paremat sisendit äh, Eurostati poole pealt, aga erinevate ametite kaasamise poole pealt samuti me oleme muide nende eelarve ka just äh, äsja heaks kiitnud, tegime seda mõned hetked tagasi aasta kaks tuhat seitseteist koha pealt. ning äh, loomulikult äh, usaldatakse neid päris palju, sest et äh, eelarve kinnitamine läks väga sujuvalt aga see, mida te täna siin äh, rääkisite, oli väga huvitav, tahaksin teid tänada äh, ja tahaksin komisjoni õnnitleda otsuste, otsusekindluse eest äh, seda tööd edasi teha. ja ma arvan, et me saame väljendada omapoolset valmidust olla toetavad komisjoni edasises töös, aitäh! suur tänu! suur aitäh, härra Pirinski, jah, tõesti. ma võiksin rääkida palju sellest, kuidas me teeme liikmesriikidega koostööd selleks, et neid julgustada mm, laiemalt ühtlustatud kuluvõimalusi kasutusele võtma, me oleme pannud paika Äh, koostöövõrgustiku, mis puudutab esmajoones lihtsustamist äh, ning äh, me oleme viimase nelja aasta jooksul pidevat tööd teinud selle kallal. me oleme selgitanud liikmesriikidele kõige sellega seonduvat paremini ja me oleme püüdnud neile ka näidata, et kui lihtsustatud kuluvõimalusi kasutatakse maksetaotlustes, mis komisjonile esitatakse, siis veamääraseid veamäärasid ei ole Kontrollikoda ega meie audiitorid täheldanud Mm, ja eh, lihtsustatud kuluvõimalusi on võimalik kasutada ka eh, juhtiva asutuse ja eh, kasusaaja vahel. kogu töö ja pingutuste fookus on tulemusele suunatud ja mitte raamatupidamissüsteemidele Äh, meil toimuvad ka regulaarsed arutelud äh, delegeeritud akti muutmiste küsimuses ESF-i äh, töörühmaga ja see delegeeritud õigusakt akt, kui me räägime lihtsustatud kuluvõimalustest, on väga oluline ja väga oluline on juhtuvate ametitega suhelda, vaadata, millised on summad mm, ja millised on just ühiku ku-, kulud ja ühiku hinnad ja kas nad vastavad liikmesriikide reaalsusele mis puudutab suhet Eurostatiga, siis loomulikult me teeme nendega tihedat koostööd, meil on eh, eh, kokkulepe nendega koostööks, aga arutelud alati ei pruugi olla õigeaegsed, sellepärast et teatud viivitusi ikka eh, juhtub ja me oleme mm, võtnud endale koos lihtsustatud kuluvõimalusi alati üle vaadata ja hinnata selleks, et need ühikuhinnad ja lihtsustatud äh, kuluvõimalused oleksid tõesti äh, need, mis äh, peegeldaksid reaalseid võimalusi. nii täpselt kui võimalik, me kindlasti teeme koostööd Eurostatiga, mida parem info kättesaadavaks on tehtud ja kui riiklikud statistikaametid paremat infot edastavad Eurostatile, siis see muudab meie töö ja arvutuste tegemise nende andmete põhjal ka lihtsamaks. igal juhul tahan öelda, et Eurostatiga teeme kindlasti tihedat koostööd, aitäh! suur tänu, kas on veel küsimusi, märkusi? ei ole. Äh, vastuväidete esitamise tähtaeg on kahekümne viies jaanuar ning äh, parlamendi ja nõukogu poolne vastuväidete esitamise tähtaeg või pikenduste küsimise tähtaeg on üheksateistkümnes veebruar. Ehm, aega meil veel on, kuid saadikud on otsa saanud. punkt kolmteist, muud küsimused. tundub, et muid küsimusi ei ole. järgmine koosolek leiab aset kahekümne üheksandal jaanuaril kella üheksast hommikul kuni äh, kaheteist kolmekümneni. Oh sorry, obviously we have cancelled. tundub, et me oleme tühistanud kahekümne üheksanda jaanuari kohtumise. see on tore. võib-olla on meil siis võib-olla on meil rohkem energiat siis eh, selle aja peale, kui me uuesti ükskord kohtume. suur aitäh ja kohtume peagi!